okei okay,, friends, we are unfortunate. hästi, sõbrad, meid on kahjuks siin väga vähe kohal, sellest on kahju. aga ma ei saa sundida parlamendiliikmeid siia tulema. me alustame koosolekuga, oleme juba hiljaks jäänud. alustame päevakorrapunktiga number üks. kas me võime selle vastu võtta? väga hea teine päevakorrapunkt, institutsioonide vahelised läbirääkimised. Te kõik teate, et läbirääkimised käivad OSHA, Eurofondi ja Sedefopi üle. neljas läbirääkimiste voor toimus eile õhtul palju tehnilisi punkte lepiti kokku kuid põhilised poliitilised küsimused on ikka veel lahendamata. ja arutelud jätkavad äh, järgmise äh, nõukogu eesistujaga Austriaga siis kümnendal juulil. nüüd äh, Euroopa statistika ühisraamistik leibkondade ja üksikisikute, üksikisikute kohta. kahekümne esimesel juunil toimus viimane voor, jõuti kokkuleppele kaasseadusandjate vahel ja seal arvestatakse statistikaametite tehnilisi ja ka ressursi küsimusi ning arvatavasti üheteistkümnendal juulil jõutakse ka kokkuleppele selles küsimuses. meil on tõlge täna olemas, aga samal ajal me kõik teame ka, milline on praegu tõlkide olukord nii et äh, sellepärast äh, juhul, kui äh, tulevad tööseisakud, siis on meil võimalik tagada tõlge ainult viide suure, kõige suuremasse keelde ehk siis prantsuse, saksa, inglise, itaalia, hispaania keelde. ja me teame väga täpselt, milline on praegusel hetkel tõlkide olukord. päevakorrapunkt number kolm lühike kokkuvõte delegatsiooni visiidi kohta Kanadasse, Ottawasse ja Torontosse aprillikuus. dokumendid on kahekümne kaheksanda juuni dokumendi kaustas, juhul kui soovite tutvuda. ja viimase kahe tööhõivekomisjoni koordinaatorite komisjoni koosoleku tulemused on samamoodi koosoleku dokumentide kaustas, juhul kui soovite rohkem teada saada, mis seal toimus. nüüd kahekümne neljanda mai kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta koosoleku protokolli kinnitamine, selle kohta märkuseid ei ole, seega on see kinnitatud. päevakorrapunkt number neli. kontrollikoja esitlus küsimuse kohta, mis on selle komisjoni jaoks ähm, kõige tähtsam või tegelikult kõikide komisjonide jaoks Euroopa Parlamendis infodokument, mis puudutab kolmandatest riikidest pärit ähm, isikute äh, lõimimist. Äh, annan sõna Iljana Ivanovale kontrollikojast, palun Thank you very much, uh, madam chair, good morning. Uh, aitäh, proua esimees, tere hommikust. mulle meeldib alati tulla tööhõivekomisjoni isegi varahommikul, mäletan, et äh, nüüd on juba päris palju aega mööda läinud sellest, kui noorte tagatise kohta tegin äh, ettepaneku. nüüd äh, esitlen teile uut arvutit, tegemist ei ole tüüpilise aruteluga Äh, tüüpilise raportiga, vaid pigem infodokumendiga, mis on ilma soovitusteta rohkem kirjeldav, aga loodetavasti ikkagi kasulik selleks, et äh, anda oma panus sellesse tähtsasse arutelusse. alustuseks, äh, viimasel ajal on tõusnud nende inimeste arv, kes otsivad kaitset Euroopa Liidust ja see on ka rändepoliitika äh, tõstnud tähelepanu kestmesse. kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat seitseteist kolm koma seitse miljonit inimest küsisid esimest korda varjupaika Euroopa Liidus. see on kolm korda rohkem kui äh, kahe tuhande neljateistkümnendale aastale eelnenud neljal aastal on ka teisi, kes tulevad siia selleks, et käia ülikoolis, äh, oma pere juurde tulla ja sisserändajad, kes on legaalselt siin, aga kellel ei ole Euroopa Liidu kodakondsust, moodustavad neli protsenti Euroopa Liidu rahvastikust. ja seega ränne ja lõimumine on omavahel väga tihedalt äh, ühendatud. viimased päevad on näidanud, et äh, sisserändajate integreerimine toob äh, majanduslikke, sotsiaalseid äh, maksueeliseid ja nende lõimimine, ränd-, sisserändajate lõimimine on Euroopa Liidu, mitte Euroopa Liidu vastutuses, vaid liikmesriikide oma ja Euroopa Liit pakub siin pigem toetavat abi. mis asi on lõimimine? erinevat tüüpi sisserändajate vajadused on ilmselgelt erinevad ja seega on vaja tegutseda erinevates valdkondades, haridus, peavari, töökoht. seega sisserändajate lõimimine on kogu Euroopa Liidu jaoks suureks ülesandeks. isegi kui mingit formaalset definitsiooni ei ole Euroopa Liidu tasandil paika pandud, siis kahe tuhande neljandal aastal nõukogu pani üksteist põhilist põhimõtet lõimimise kohta paika. näete neid siin slaidil. ja nagu ma alguses ütlesin, me ei anna mingeid soovitusi ega teinud ka mingeid järeldusi. tegemist on kõigest infodokumendiga, mis võtab kokku selle, mida Euroopa Liit on lõimimise valdkonnas teinud. sellele lisaks siin on nüüd terve see slaid, äh, mis on kõige tähtsam, sest siin võetakse kokku need seitse probleemi, mis meil õnnestus välja tuua analüüsi käigus. esiteks, mis puudutab viivituste vähendamist. vastavalt uuringutele, mida varem lõimimine algab, seda edukam ta on. liikmesriikidel on muidugi võimalik otsustada, kuidas nad rändepoliitikat oma koduriigis ähm, siis rakendavad, see võib ka olla põhjus, miks toimub teisene ränne äh, just siis, kui lõimimine viibib. aga samamoodi ka näiteks pikad ooteperioodid, siis kui on vaja taotlust esitada viivitavad menetlust. teiseks on vaja äh, väga häid diskrimineerimisvastaseid poliitikaid ja suurem osa liikmesriikidest teeb jõupingutusi selleks, et sisserändajaid ei diskrimineeritaks. kuid vastavalt uuringule, mis kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal äh, tehti, siis tegelikult äh, tuli välja et, et viiskümmend neli protsenti sisserännajat sisserändajatest tunneb, et nendesse suhtutakse negatiivselt ja meie enda uuringu kohaselt neli liikmesriiki ütlesid, et võõrustava riigi suhtumine sisserändajatesse takistab lõimimist siin näitasin ka teisi algatusi ja nende puhul on rahastus väga tähtis ning vajaduste hindamine samamoodi. praegusel hetkel selles valdkonnas on väga palju ebaselgust. meil on palju fonde, mille kaudu võib sisserändajate lõimimist rahastada viimastel aastatel on sisseränne suurenenud ja Euroopa Liit on üle viie miljardi euro lisaraha leidnud, sellest sada viisteist miljonit oli mõeldud just äh, Amifi fondi kaudu lõimimise toetamiseks. seda raha on palju, aga AMIF on võrreldes teiste tõukefondidega väga väike ja seal äh, kogutakse pigem andmeid äh, sisserände kohta. nii et kui te nüüd küsite minu käelt, äh, kui palju on kulutatud lõimimisele liikmesriikide, siis me ei tea, see summa ei ole teada. täpselt samamoodi pole ka teada, kui paljud sisserändajad on saanud vahendeid. peale selle liikmesriigid äh, AMIF-i ülevaatamise ajal ütlesid, et neil on vaja rohkem vahendeid ja meie arvates tõhus äh, lõimimispoliitika nõuab ka korralikku vajaduste hindamist ja muidugi on vaja leida ka siis piisavalt vahendeid äh, ja seda õigeaegselt. aga nüüd selle hinnaga kõrval, kui palju vahendeid on vaja liikmesriigi tasandilt ja kuidas Euroopa Liidu vahenditega veel lisa pakkuda ja just sellepärast me ütlemegi, et poliitika ei pruugi olla tõhus või vähemalt siiamaani pole olnud. viies probleem, mis puudutas äh, vabandust, neljas probleem, mis puudutas tegevuskava, mis võeti vastu kahe tuhande viieteistkümnendal aastal ja need sammud, mida komisjon peaks vastu võtma. selle tegevuskavaga kutsutakse liikmesriike üles keskenduma just lisameetmetele, mida on võimalik vastu võtta riiklikul tasandil. aga need meetmed, neid meetmeid, nende meetmete kasutamist komisjon ei kontrolli ja seega on lisaabi andmise võimalus piiratud järgmine probleem, kõikide sisserändajate toetamine kõikide erinevate poliitikat valdkondade kaudu. teatud liikmesriikidel on riiklikud lõimimispoliitikad, mõndadel on aga tegevus pigem kohalikul tasandil, piirkondlikul tasandil. on neid liikmesriike, kus sisserändajate toetamine toimub teiste poliitikate kaudu ja me nägime, et väga paljud liikmesriigid teatud sisserändajate rühmadega üldse ei tegelegi, näiteks äh, kodakondsuseta äh, isikud, noored äh, sisserändajad ei ole kaasatud tegevuskavadesse. siis ähm, me nägime ka et on probleeme integratsioonipoliitika rakendamisega liikmesriikides ning me usume, et on tähtis, et kõiki sisserändajaid toetatakse kõikides tähtsates valdkondades. kuues probleem puudutas jällegi rahastamist ja statistika kättesaadavust. see probleem on ka teistes poliitikavaldkondades. Euroopa Liidu rahastamise puhul ei pea liikmesriigid täpselt kontrollima, milline on tulemus, et kas tõesti Euroopa Liidu vahendite kasutamine siis ka lõimib sisserändajaid ja umbes kolmandik uuringus osalejatest ütles, et nad ei kasuta mitte mingeid tegureid hindamaks tulemust ja kõrgemate võimude uuringus tuli siis ka välja seda, et on küll meetmed, aga nendega on probleeme, eriti just meetmete kasutamise kontrolliga, sest rändepoliitika tulemuste järelevalve, kui see oleks usaldusväärne, siis oleks võimalik ka tulemusi hinnata, poliitikat ümber vaadata aga kuna ei ole korralikku järelevalvet, siis me tegelikult ei tea ka, millised on sisserändajate vajadused ja nendega ei saa tegeleda. ja seitsmes probleem, mille me välja tõime, puudutas Euroopa Liidu ähm, rahastuse keerukust, see on seotud ka kolmanda probleemiga, aga me nägime, et äh, liikmesriikidel peavad olema koordineerivad meetmed meet, ähm, selleks, et äh, tulemusi maksimaliseerida, aga me nägime oma uuringus, et äh, paljudel liikmesriikidel seda ei olnud, ainult kolm on välja töötanud koordineerimisjuhised. ja riiklik tugev juhtroll on väga tähtis, eriti kui mõtleme, et äh, need fondid on mitmetasandilise haldusega, et siin on riiklikult, riiklik tasand kaasatud, piirkondlik ja kohaliku omavalitsuse tasand me nägime, et on üle neljasaja tuhande erineva organisatsiooni, mis on kaasatud meetmete haldamisse, neid kõiki rahastatakse siis Euroopa Liidu poolt ja seda siis aastatel kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend kaks. ja sellele lisaks viissada 500 asutust ühtekuuluvuspoliitika kaudu. nii et tegelikult numbrid ise näitavad, kui kompleksne on see küsimus ja et meil on vaja siin korralikku koordineerimist, sest ilma koordineerimiseta on oht, et äh, see kompleksne süsteem toob endaga kaasa ebatõhusa poliitika, nii et see on lühidalt kõik selle kohta, mis seal dokumendis kirjas ja nüüd ootan juba teie küsimusi. aitäh! suur tänu, proua Ivanova. väga palju saadikuid kohal ei ole, aga ma loodan, et need, kellel on kohal, et neil on ka küsimusi. nii et alustame proua McIntyre'iga ja siis härra Hots. ja siis proua Jongerius. palun. aitäh, esimees pean tunnistama, et on väga raske näha, mis nendel slaididel kirjas siit vähemalt, nii et oleks hea, kui saaksime ka äh, paberil äh, selle ettekande. väga huvitav raport ja minu arvates ka väga tähtis. ma räägin siin ka Ühendkuningriigist pärit liikmena. minu koduriigil on olnud probleeme nüüd juba mitmeid aastaid sisserändajate lõimimisega ja ma arvan, et tegemist on poliitilise vajadusega, kõik parteid peavad ähm, siin üheskoos pingutama. ma nägin, et eriti just pärast äh, Brexiti referendumist äh, vihakuriteod suurenesid väga palju ja seda just sellepärast, et äh, ignorantsed inimesed leidsid, et nüüd on neile antud vabad käed äh, näidata üles oma viha ähm, sisserändajate vastu ja et ka kuriteod nende vastu on õigustatud ja West Midlandis meie alustasime algatusega, mille nimi oli West Midlands üheskoos, West Midlands together ja tegemist ei olnud ühe partei algatusega, vaid me erinevad parteid panime pead kokku ja ütlesime, et me oleme kõik viha kuritegevuse, kuritegude vastu ja et meie piirkonnas me ei kavatse midagi sellist tolereerida. ja väga palju head tööd on ära tehtud. meil toimus konverents noortele inimestele. tähistasime erinevaid kultuure, oleme teinud tõesti väga palju kasulikku ja toetus on olnud suur. aga see on ju ka tegelikult hea näide selle kohta, kuidas integreerida sisserändajaid. me ei kasutanud mingit äh, rahastust, välja arvatud äh, siis annetused, äh, sest mina tegelikult isegi ei teadnud, et need fondidest raha saamise võimalused on olemas. ja see, mida teie nüüd ütlesite, et on murettekitav, et on tegelikult olemas vahendid, aga see kõik on väga segane, et on vaja rohkem koordineerimist, on vaja ka rohkem reklaami nendele fondidele. ma arvasin, et äh, parlamendisaadikuna ma vähemalt teaksin, mis on olemas ja mida saab taotleda. nii et olen täiesti nõus teiega, et äh, meil on vaja paremini koordineerida ja teadlikkust tõsta. mul on teile kaks küsimust. Te rääkisite lisameetmetest ja ma mõtlesin, et äkki te saaksite tuua näiteid nende lisameetmete kohta. ja teine valdkond, mis mulle muret valmistab, on naiste lõimimine. siin on tihti keelebarjäärid ja tihti naised jäävad lihtsalt koju üksi ja peale selle on nad ka aheldatud sotsiaalsetesse normidesse, nad ei saa lõimida tihti kas nende lapsed või lapselapsed õpivad ära kohaliku keele ja on osa kogukonnast, aga mitte naised ise. ja see on traagiline, sest me tahame, et äh, naised oleksid ka võrdselt kaasatud äh, töökohtadele, ettevõtlusesse ühiskonda üleüldiselt ja sellepärast ma tõesti arvan, et meil on vaja rohkem pingutada naiste integreerimise nimel ja sellepärast tahtsingi teada, et ähm, kas teil on ka selle kohta andmeid ja mida need andmed ütlevad. aitäh, härra Hots, palun järgmisena. E, e, aitäh, enne kui ma esitan küsimuse, tahaksin paari sõnaga vastata teie kommentaarile. see puudutab tõlkide protesti. mind ärritab see, šokeerib isegi see, kuidas Euroopa Parlament sellele protestile reageerib. siin öeldakse, et Euroopa Parlament on koht, kus dialoog toob välja demokraatia südame. ma ei näe siin ei südat, demokraatiat ega dialoogi. inimeste austamine nõuab dialoogi, läbirääkimisi ja selline vastutavate, Euroopa Parlamendi vastutavate ametivõimude käitumine on tõesti vastuvõetamatu ja see šokeerib mind ma leian, et meie komisjon, tööhõivekomisjon peaks võtma vastu dokumendi või tegema avalduse vähemalt, kus on kirjas, et äh, Euroopa Parlament ei tohi tõlke niimoodi kohelda. nüüd, aga mis puudutab küsimusi? mul on teile mõned märkused me räägime siin väga keerulisest küsimusest ja me peame väga mõistliku tee valima. on aga täiesti selge, et lõimimine ilma assimileerimiseta on utoopia millised haridusmeetmed peaksime me vastu võtma, selleks, et lõimimine toimiks paremini. ja tõesti tuleb ka küsida, kas sisserändajad tahavad ennast assimileerida, võib-olla nad ei tahagi, võib-olla on mingi muu põhjus, miks nad on tulnud Euroopasse. Te ütlesite, et pool eurooplastest suhtub migratsiooni ja migratsiooniga seotud küsimustesse negatiivselt. kas te olete mõelnud selle peale, et võib-olla peaks koha peal aitama olema nii-öelda probleemide juurte juures, seal üles ehitada taristut, tänavaid, maanteid, lasteaedu, koole. äkki peaks toetama just lähteriike ja erinevaid sektoreid lähteriigis, võib-olla see oleks õige tee. me peame andma kõik endast oleneva selleks, et kohapeal inimesi aidata selleks, et nad jääksid oma koduriiki, et seal valitseks rahu ja et neil oleks võimalik seal elada, ilma et nende elu oleks ohus. see on minu arvates väga tähtis, ma näen, et rändepoliitika ei ole olnud edukas. meil on vaja mõistlikke meetmeid selles valdkonnas. esimesel juulil liidukantsler Merkel soovib uut äh, migratsiooni tegevuskava esitleda, see on hea, aga nagu öeldud, me peame siiski keskenduma poliitikale äh, koha peal. aitäh ja proua Jongeerius, palun järgmisena. aitäh, aitäh selle ettekande eest, aitäh ka teie infodokumendi eest ajal mil igaüks ütleb, et oh jummal küll, meil on migratsioonikriis. on väga hea, et teie oma infodokumendis näitate, mida on võimalik teha ja mida võiks teha paremini juba praegu. Andrea McIntyre ütles, et ta ei teadnud, et on olemas nii palju erinevaid fonde. mina ka mitte, pean tunnistama ja küsimus sekretäriaadile. see Amifi fond, milline komisjon on kaasatud äh, selle fondi haldamisse, me ei ole sellest tööhõivekomisjonis rääkinud. see on libe komisjon ah,, väga hea. nii et võib-olla me ei ole siin piisavalt koordineerinud oma tööd mul on ka küsimus. Ähm, probleemid, mis puudutavad liikmesriike. peame mõtlema selle peale, kuidas lükata käima arutelud liikmesriigi tasandil just teie infodokumendi tulemuste üle, sellest oleks väga palju kasu. mina ise olen pärit Hollandist ja ma arvan, et meie tegime selle nõndanimetatud vale otsuse, jutumärkides vale otsuse. just äh, ühiskonna tundmuste pärast äh, sisserändajate programmide kohta me oleme öelnud, et meil ei ole mingeid poliitikaid enam, mis on suunatud otseselt sisserändajatele meil on äh, pigem programmid inimestele, kes ei oska näiteks lugeda või kirjutada, aga me ei ütle, et need on suunatud sisserändajatele. ja see on ka osa selgitusest, miks teatud liikmesriikides ei ole andmeid ja statistikat. et kui me ei räägi neist otse, siis keegi ei ole ka pahane, sellepärast et meil on eraldi poliitika või et me üritame sisserändajaid äh, lõimida. kas teil on plaane, kuidas äh, lükata käima arutelusid liikmesriikide tasandil selle küsimuse üle või kas teil on soovitusi, kuidas meie saaksime siis äh, äh, julgustada seda kõike riiklikul tasandil tegema? teiseks, fondide koordineerimine. saan aru, et on palju organisatsioone kaasatud, nelisada, viissada, te mainisite seda, aga teiselt poolt, kui te soovite sisserändajaid ka päriselt ka lõimida, siis tuleks alustada tõesti kohalikul tasandil. ka see näide, mida Andrea mainis, või üritada kaasata kohalik ettevõtlus, et nemad pakuksid näiteks praktika, praktikakohtasid. ehk et kui me nüüd ütleme, et meil on vaja paremat koordineerimist, et peame integratsiooni võimalikult rohujuure tasandil läbi viima. et kas see siis oleks tõesti kõige edukam lähenemine või et kas peaks see suund olema nii-öelda alt ülesse? on ju väga palju vabatahtlikke, kes on kaasatud et kui te ütlete nüüd, et nelisada, viissada, et seda on liiga palju ja et suured organisatsioonid ei tee oma tööd õigesti. Thank you uh,. Uh... suur tänu. ja mul on ka endal üks küsimus seotud sellega, mida mainis proua Young-, Young-Herius. ülespoole integreerimine, allapoole integreerimine me oleme siin tööhõivekomisjonis ning tööhõivekomisjonil on väga suur vastutus koos teiste komisjonidega. meie peame näitama, kuidas me konkreetselt saame nendest probleemidest üle, millega mõningad liikmesriigid silmitsi seisavad, integreerimisega või integreerimise puudumisega seotud probleemidest minu enda kodumaa Rootsi, meie rahvastik on kümme miljonit inimest ja me oleme vastu võtnud praktiliselt miljoni pagulase väga lühikese ajavahemiku jooksul. mõned nendest pagulastest on lahkunud, leidnud endale muud elupaigad, aga paljud on endiselt Rootsis. ja nad jäävad elama Rootsi vähemalt ametivõimud ja poliitilised, poliitilisel tasandil on jõudnud sellisele järeldusele. see on meie ühine seisukoht ja see peab tähendama seda, et tuleb leida lahendusi, mis ei ole suunatud viie kuu või viieaastase kriisi lahendamisele, vaid tõesti integreerimisele Rootsis on saavutatud poliitiline ühtmeel, üksmeel ning äh, meie integratsiooni eesmärk on, et need inimesed, kes tulevad erinevatest teistest maailma osadest, integreeritaks tööturule ennekõike. tööturu osapoolte vahel on oma kokkulepped, mis võimaldavad nendel pagulastel alustada seda protsessi, ilma et nad oskaksid sõnakestki rootsi keelt, siis nad saavad alustada öö, oma tööd tavalistes töökohtades, puutudes kokku tavaliste tööinimestega ja siis samal ajal saavad teoreetilist keeleõpet sellele lisaks. Rootsi tööturu osapooled tööandjad, töövõtjad on jõudnud kokkuleppele, et äh, nad juhivad seda protsessi ühiselt. loomulikult poliitilisel tasandil koos valitsuse osalusega, aga tegelikult otsustajateks olid siiski tööturu osapooled, nemad otsustasid selle üle, kuidas integreerida pagulasi, kuidas toimib pikaajaline integratsioon Rootsi tööturule. see teema on keeruline mõningates sektorites, mõningates äh, osades meie riigist juba see toimib, aga loomulikult on ka probleeme, päris palju probleeme. ja ma arvan, et me peame konkreetsed olema ja loodetavasti Rootsi kogemusi ja saavutatud tulemusi saavad kasutada ka teised riigid inspiratsiooniallikana. me räägime väga palju sellest, kuidas integreerida. meie süda tirgub äh, verd nende inimeste pärast või siis oleme rassistid, eks erinevaid eri, ole, erinevusi ei ole igal pool. aga meil on vaja igal juhul äh, vähem sõnu ja rohkem tegusid. me peame tõesti midagi ära tegema ja ma arvan, et tööturu osapooled Rootsis ja võib-olla ka mujal on leidnud lahenduse. kui inimesel on töökoht, siis on see hea laste jaoks, sellepärast et on hea, kui lapsed näevad, et äh, nende vanematel emadatel, isadel on kohustused väljaspool kodu nelja seina. sellisel moel saab õppida keelt praktika kaudu, teenida enda, ise elatist see annab sulle väärikust ning äh, jõudu! nii et ma arvan, et me peame püüdma mitmetel erinevatel viisidel seda olukorda lahendada. pagulaste integreerimine on äh, protsess, mida ei saa päriselt lõpule viia me ei saa öelda kolme-viie aasta pärast, et äh, me oleme sellega nüüd lõpule jõudnud. see on protsess, mis võtab aastaid. ja seda öeldes tahaksin küsida, kas teil on mingisuguseid praktilisi nõuandeid selle kohta, mida tuleb teha, mingi selline nimekiri? ja loomulikult liikmesriigiti on olukorrad erinevad aga meil võiks olla selline praktiline nimekiri nõuannetest, sammudest, mida kõik liikmesriigid saaksid kasutada, hinnata ning sellest äh, lähtuvalt inspiratsiooni ammutada, tegutseda kas nii, nagu see, need soovitused näitavad või vastupidi. aga Euroopa Liidus on liikmesriike, kellel on eduelamusi küll väikeses ulat-, väikesel ulatusel, väikeses ulatuses aga, aga nad on igal juhul seda saavutanud ja neil on olnud muud, neil on õnnestunud läbi viia muutusi. ja nad on, tuleb olla praktiline, tuleb olla äh, avatud äh, ja leida, otsida lahendusi kõikides liikmesriikides. Need on siis meie küsimused. suur tänu äh, ja nende küsimuste eest aitäh. teie viimased sõnad. integratsioon tõesti on väga raske ja pikk protsess. see võtab aega aastaid. tuleb kõigepealt integreerida, kohaneda ja siis alles saab hakata tulemusi mõõtma. ja seetõttu me ei olegi selles küsimuses eriaruannet koostanud, ehkki ma pean tunnistama, et alguses me kavatsesime nii teha, me tahtsime selle kohta raportit koostada, aga siis avastasime, et praegusel hetkel on andmeid nii piiratud määral, et targem on alustada millegi laiemaga, kirjeldada üldiselt seda olukorda ja pöördume nüüd tagasi teie viimase küsimuse juurde, alustan küll tagantpoolt, aga aga milline jah, oleks selline nõuannete ja ettepanekute nimekiri, mida teha. me koostame seda praegu, tegelikult on praegu esimeseks sammuks Äh, määratleda, millised on väljakutsed äh, ja luua endale pilt olukorrast. siis proua Jungheerius rääkis arutelu algatamisest liikmesriikide tasandil. jah, see on üks osa meie tegevusest ja iga kord, kui meid kutsutakse, siis me käime liikmesriikide parlamentides, osaleme aruteludes ja kui meid kutsutakse, siis äh, jah, loomulikult. ja Äh, asju rakendatakse kohalikul tasandil ja need meetmed on kohalikule tasandile olulised. kõigepealt proua McIntyre kommentaarid ja jah Need väljakutsed oleme ka ise määratlenud, võrdsed õigused, diskrimineerimise vastase võitlus, viha, diskrimineerimine, kuritegevus ja, ja ühised pingutused, mida on vaja. Need on ka meie järeldused. rahastamine on üsna selge väljakutse. see on üsna selge väljakutse sellepärast et kui me ei tea, kui palju on vaja rahastamisvahendeid, siis on väga raske hinnata olukorda ning tulemustele jõuda. alati tahetakse muidugi rohkem rahastamisvahendeid, aga kui tulemusi ei saa mõõta ja kui ei tea, kuhu suunas liigutakse, siis on üsna tõenäoline, et tegevus ei ole nii tõhus, kui võiks olla ja meil on vaja paremat kooskõlastamist, paremat reklaami olen täiesti teiega päri. täiendavad meetmed, me mainisime seda ka oma dokumendis, koolitus, haridus, mida varem, seda parem, keelekursused loomulikult, kultuuriga tutvumine, ettevõtluskursused, integratsioon naiste jaoks ja see kehtib loomulikult kõikide liikmesriikide jaoks, aga, aga äh, teie liikmesriikides alustati, teie liikmesriigis alustati äh, Äh, teistpidi töö kõigepealt ja siis keeleõpe äh, pärast, nii et universaalset retsepti ei ole tegelikult ju. aga heade tavade jagamine on äh, ka komisjoni jaoks tähtis, ka meie teeme seda ja see on samm õiges suunas. niiviisi saame me ise üksteiselt õppida. ja praegusel hetkel endiselt on andmed väga piiratud, kui me räägime sellest, mis on mida on tehtud selleks, et naisi integreerida. ma ei saa rääkida ühestki haavatavast rühmast eraldi, kogu rühma kohta on raske andmeid saada ja naiste kohta eraldi veelgi raskem, ma ei saa teile andmeid pakkuda, see on protsess, mis võtab aega. ja hiljem võib-olla saame me selle kohta rohkem infot. ja teised kommentaarid puudutavad integratsiooni kohta, tegemist on kahepoolse protsessiga, mainisime seda ka oma raportis. integratsioonil on kaks äh, külge äh, ja integreeritav peab ometi ka soovima integreeritud saada. räägime ka rändest üldisemalt oma dokumendis integratsioon on üks osa rändeprotsessist äh, selles dokumendis ning äh, oleme selle ka selgelt välja toonud äh, juba esimestel lehekülgedel. integratsioon on üks viimane osa sellest pikast protsessist. allapoole või ülespoole integratsioon pisut provotseeriv küsimus, aga hea küsimus, olen valmis sellele vastama. jah, me ma ei saa anda mingisugust äh, retsepti äh, selle kohta, kuidas tuleb toimida, sellepärast et meil ei ole tõendeid piisavalt, et mingisuguseid äh, suundi õigustada ja põhjendada, aga igal juhul parem koordineerimise, koordineerimine ei tähenda seda, et me tahaksime rohkem ühtlustamist oma ühispoliitikas või midagi sellist, ma arvan, et äh, meie peaksime igal juhul oma tegevuse kattuvust vältima, peaksime mõistma, millised on erinevad rahastamisvahendid ning äh, me peaksime vältima seda, et sama meedet rahastatakse ei teagi millistest äh, vahenditest, võib-olla ühest vahendist riiklikul tasandil või kohalikul tasandil või Euroopa tasandil ja siis raha rahalisi vahendeid ei kasutata nii tõhusalt, kui võiks. nii et äh, üles või allapoole, sellest ma ei räägikski ja mingit konkreetset soovitust selle kohta ei oleks, aga parem koordineerimine ning raamistiku äh, mõistmine on oluline. ja äh, ebatõhusa tegevuse vältimine. ja lõpetuseks, proua esimees, tegemist ei ole raportiga, me soovitusi ei esita, aga ma arvan, et tööjõu integreerimine peaks olema kõige olulisem loogiline samm lõppkokkuvõttes. see küll meie dokumendist välja ei tule, aga see on väljaspool seda dokumenti ja ma esitaksin selle soovituse, kui inimesed tulevad, nad harivad ennast, siis nende üldiseks eesmärgiks on noh, saada integreeritud tööturule. ja me jätkame seda tööd, kui me jätkame ja viime läbi veel mõne auditi, siis ja kui me hakkame välja töötama soovitusi, siis tõesti jah, vähem sõnu, rohkem tegusid oleks üks meie soovitusi, olen selles osas teiega täiesti päris, päri ja loodan, et vastasin teie küsimustele. suur tänu, ütleb proua esimees, et tulite meie komisjoni, et olite valmis, valmis meiega mõtteid vahetama ning ootame teid siin jälle ka tulevikus. aitäh! ja nüüd siis äh, on meid ootamas hääletus kell kümme, nii et äh, ootame kuus minutit, enne kui sellega pihta hakkame, siis tuleb vast rohkem liikmeid kohale. nii et äh, vestelge omavahel viis-kuus minutit. okei okay,, friends, we shall. nii, head sõbrad, alustame hääletusega. meid ei ole küll siin väga palju. tundub, et liikmed, kes ei ole hääletamiseks siin, tegelevad muude tähtsate asjadega. alustame üle-euroopalise personaalse pensionitoote alase teemaga. ja esimesena ähm, parandus kakskümmend viis, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd äh, muudatus kakskümmend kuus, poolt, vastu äh,, erapooletud, tagasi lükatud, muudatus sada seitsekümmend liigume edasi hoopis äh, muudatuse sada seitsekümmend üks juurde, poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud. sada seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada seitsekümmend viis poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. muudatus sada seitsekümmend kuus poolt, kes on vastu? erapooletud nii, kontrollime selle üle. hääletus algas, hääletus on nüüd lõppenud. ühel liikmel ei olnud hääletuskaarti, kuid kakskümmend kaks häält on poolt. seega asi oli lihtne. muudatusettepanek on vastu võetud. nii, ja nüüd muudatusettepanek sada seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, tagasi lükatud sada seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud. kontrollime sada kaheksakümmend. hääletus algas, hääletus lõppes. ettepanek on vastu võetud poolt hääletas kakskümmend üks saadikut. muudatusettepanek sada kakskümmend, sada kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud. ja ma arvan, et äh, sada kaheksakümmend üks läheb ka kon-, kontrollimisele, hääletus algas. hääletus lõppes. ja see on vastu võetud kahekümne kolme poolthäälega. muudatus sada kaheksakümmend kaks poolt seda me hoopiski ei hääleta, seega liigume liigume edasi muudatuse sada kaheksakümmend seitse juurde. poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kaheksakümmend kaheksa ja sada kaheksakümmend üheksa, neid me ei hääleta samuti sada üheksakümmend, sada üheksakümmend üks, seega lähme edasi muudatuse sada üheksakümmend kaks juurde, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd muudatusettepanek sada üheksakümmend kuus, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd järgmine muudatus, mis hääletusele tuleb, on kakssada poolt, vastu, vastu võetud, kakssada üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kolm, seda me ei hääleta, seega kakssada neli, kes on poolt kes on vastu er,, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime muudatust kakssada neli, hääletus algas. hääletus lõppes. Võet-, vastu võetud kahekümne kahe poolthäälega. muudatus kakssada viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanekud kakssada kuus, kakssada seitse, kakssada kaheksa ja kakssada üheksa ei hääletata, kakssada kümme, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kakssada üksteist ei lähe hääletamisele, nüüd siis muudatus kakssada kaksteist, kes on poolt, kes on vastu, kontrollime muudatust kakssada kaksteist, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud kahekümne ühe poolthäälega. muudatusettepanek kakssada kolmteist. kes on poolt? kes on vastu? kontrollime ka seda. hääletus algas. hääletus lõppes see on tagasi lükatud kahekümne ühe vastuhäälega. kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss D, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. Äh, muudatus kakssada üheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss, kompromiss H poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. parandus kakssada kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kakssada kakskümmend neli, seda me ei hääleta. muudatus kakssada kakskümmend viis, kes on poolt kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada kakskümmend kuus, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kakskümmend seitse, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada kakskümmend kaheksa ja kakssada kakskümmend üheksa ei lähe hääletamisele, seega kakssada kolmkümmend, kes on poolt, kes on vastu. seda peame kontrollima, kakssada kolmkümmend, hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud kahekümne kolme vastuhäälega. para-, muudatus kakssada kolmkümmend üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kolmkümmend kaks koos muudatusettepanekuga kakssada kolmkümmend kolm, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud tagasi lükatud. parandus kakssada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatus kakssada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, mulle tundub, kuid kontrollime, kakssada kolmkümmend kuus. hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud kaheksateistkümne vastuhäälega kakssada kolmkümmend seitse koos kahesaja kolmekümne kaheksaga, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja nüüd Ähm, muudatusettepanek kakssada nelikümmend neli. kes on selle poolt? kes on vastu? kontrollime muudatusettepanekut kakssada nelikümmend neli, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kahekümne ühe poolthäälega järgmisena muudatus kakssada nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud. seda peame samuti kontrollima, kakssada nelikümmend kuus, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kahekümne poolthäälega muudatus kakssada nelikümmend kaheksa poolt, vastu. peame ka seda kontrollima, muudatus kakssada nelikümmend kaheksa, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kahekümne ühe poolthäälega. muudatus kakssada nelikümmend üheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek kakssada viiskümmend, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada viiskümmend üks poolt, vastu. kontrollime muudatust kakssada viiskümmend üks. hääletus algas. vastu võetud kahekümne kuue poolthäälega muudatus kakssada viiskümmend kaks. kakssada viiskümmend kaks, kes on poolt, kes on vastu, tagasi lükatud. kakssada viiskümmend kolm ei lähe hääletamisele. siiski peame kakssada viiskümmend kolm, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada viiskümmend neli poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja see tähendab, et äh, kak-, muudatusettepanekut kakssada viiskümmend viis ei hääleta. järgmisena jätkame muudatusega kakssada kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime kakssada kuuskümmend, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kahekümne kahe poolthäälega muudatust kakssada kuuskümmend üks me ei hääleta. muudatus kakssada kuuskümmend kaks kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime kakssada kuuskümmend kaks. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kahekümne ühe poolthäälega muudatus kakssada kuuskümmend kolm ei lähe hääletamisele liigume edasi kompromissettepaneku C juurde, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd äh, kompromiss üheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kakssada seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada seitsekümmend neli poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kakssada seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada kaheksakümmend kolm, kes on vast-, poolt, kes on vastu. kontrollime muudatust kakssada kaheksakümmend kolm. hääletus algas. nii, hääletus lõppes. kakskümmend äh, poolthäält muudatus kümme, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud. kontrollime parandust, muudatust kümme, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud äh,. poolt hääletas kaks äh, liiget enam järgmisena hääletame muudatust kakssada kaheksakümmend kuus poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus üksteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmisena kakssada kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada üheksakümmend poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kaksteist, seda me ei hääleta. kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kakssada üheksakümmend üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatus kakssada üheksakümmend seitse, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime muudatust kakssada üheksakümmend seitse, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud üheksateistkümne poolthäälega järgmisena hääletame muudatust kolmsada poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kolmsada üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada kolm, seda me ei hääleta. muudatus kolmsada neli poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kolmsada viis, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada kuus, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud. peame kontrollima muudatust kolmsada kuus hääletus lõppes ja see on vastu võetud kolmekümne kuue poolthäälega. muudatus kolmsada seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kolmsada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi. kontrollime. kolmsada kaheksa, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud kahekümne kolme poolthäälega. muudatus kolmsada üheksa ei kuul-, ei lähe hääletamisele, muudatus kolmsada kümme, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tundub, et vastu võetud. järgmisena muudatus kolmsada üksteist, kes on poolt seda me hoopis ei hääleta, seega liigume hoopis muudatuse kolmsada kaksteist juurde, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss üksteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kolmsada viisteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kolmsada kuusteist ja kolmsada seitseteist ei lähe hääletamisele, kompromiss kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss E, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd äh, kompromiss F. kes on poolt kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kolmsada kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmsada kuuskümmend seitse, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kolmsada seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada seitsekümmend kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatus kolmsada seitsekümmend viis poolt, vastu. kontrollime muudatust kolmsada seitsekümmend viis, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kahekümne nelja poolthäälega järgmisena hääletame kolmsada seitsekümmend kuus, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kolmsada seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kolmsada kaheksakümmend, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss B, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi kompromiss neliteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. parandus kolmsada üheksakümmend neli, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud tundub, et vastu võetud, kuid kontrollime muudatusettepanekut kolmsada üheksakümmend neli, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kahekümne seitsme poolthäälega. muudatus kolmsada üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud peame ka seda kontrollima. kolmsada üheksakümmend kuus hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kahekümne ühe poolthäälega. muudatus kolmsada üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatus nelisada üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelisada neli poolt, vastu. kontrollime muudatust nelisada neli, hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud kahekümne kahe vastuhäälega. muudatus nelisada viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelisada kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime muudatust nelisada kuus, hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud üheksateistkümne vastuhäälega. muudatus nelisada seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelisada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelisada üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelisada kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelisada üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu, tagasi lükatud. nelisada kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelisada kolmteist poolt, vastu, erapooletud. kontrollime muudatust nelisada kolmteist. hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud kahekümne viie poolthäälega. kompromiss kuusteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus nelisada seitseteist, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelisada kaheksateist ei lähe hääletamisele, seega nelisada üheksateist, kes on poolt kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus nelisada kakskümmend, kes on poolt, kes on vastu, era-, kontrollime muudatust nelisada kakskümmend, hääletus algas. hääletus lõppes sotsialistide poolt on üks hääl üle nii, vastu võetud. poolthääli oli kaks rohkem, nüüd nelisada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud arvan, et peame kindluse mõttes ka seda kontrollima. hääletus algas. muudatus nelisada kakskümmend kaks. hääletus lõppes. vastu võetud. poolthääle, hääli oli ühe võrra enam. muudatus nelisada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelisada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelisada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nelisada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelisada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelisada kakskümmend kaheksa ei lähe hääletamisele. seega nelisada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus nelisada kolmkümmend ja nelisada kolmkümmend üks koos, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelisada kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kaheksateist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud nelisada kolmkümmend kolm, seda me ei hääleta liigume edasi nüüd hoopis muudatuse nelisada kolmkümmend viis juurde. nelisada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud. kontrollime muudatust nelisada kolmkümmend viis, hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatus üheksateist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud. peame ka muudatust üheksateist kontrollima, hääletus algas. muudatus üheksateist hääletus lõppes tagasi lükatud kahekümne kahe vastuhäälega. muudatus kakskümmend. muudatus kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelisada kolmkümmend seitse ja nelisada kolmkümmend kaheksa ei lähe hääletamisele, seega muudatus nelikümmend, nelisada kolmkümmend üheksa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitseteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd äh, muudatus nelisada nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kakskümmend kaks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. vabandust, see hoopis, äh, seda hoopis ei, ei hääleta. seega muudatuse kakskümmend kaks võtsime me vastu Äh, selguse mõttes kordan, nelisada nelikümmend kaheksa oli tagasi lükatud ja kakskümmend kaks oli vastu võetud. nii, ja edasi muudatus äh, nelisada viiskümmend kaks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelisada viiskümmend kolm, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, kontrollime nelisada viiskümmend kolm, hääletus algas. hääletus lõppes, vastu võetud kahekümne kolme poolthäälega. Amendment edasi nelisada viiskümmend viis, nelisada viiskümmend viis, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. nelisada viis, nelisada kuuskümmend, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. nelisada kuuskümmend üks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud nelisada, ei, kompromiss kaheksateist, kes poolt, vastu, erapooletu vastu võetud. nelisada kuuskümmend üheksa langeb ära. nelisada seitsekümmend üheksa, nelisada seitsekümmend üheksa, kes poolt, vastu. kontrollime nelisada seitsekümmend üheksa. hääletus lõppes. tagasi lükatud. nelisada seitsekümmend kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud aga kontrollime. nelisada seitsekümmend kaheksa hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kakskümmend kaks poolthäält. nelisada kaheksakümmend üks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakskümmend neli, kes poolt, vastu erapooletu. tundub, et vastu võetud, aga kontrollime. kakskümmend neli. hääletus algas. muudatusettepanek kakskümmend neli. hääletus lõppes. tagasi lükatud. nelisada kaheksakümmend kaks. hääletus algas või kes poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. aga peaksime kontrollima. nelisada kaheksakümmend kaks, kontroll algas. hääletus lõppes. vastu võetud kahekümne kahe poolthäälega. nelisada kaheksakümmend kolm, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud nelisada kaheksakümmend neli, kes poolt? vastu, erapooletu, tagasi lükatud. nelisada kaheksakümmend neli, kes poolt? vabandust, nelisada kaheksakümmend neli, kes poolt? hääletasime juba neljasaja kaheksakümne nelja üle, nii et nelisada kaheksakümmend viis, kes poolt? vastu, erapooletu. kontrollime. nelisada kaheksakümmend viis, hääletus algas. okei okay,, we stop it. hästi, vastu võetud kakskümmend poolthäält. nelisada kaheksakümmend kuus langeb ära ja ka järgmiseks nelisada kaheksakümmend seitse, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelisada kaheksakümmend kaheksa langeb ära, nelisada kaheksakümmend üheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud edasi. nelisada üheksakümmend, kes poolt, vastu, erapooletu. pakun, et vastu võetud. nelisada üheksakümmend üks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelisada üheksakümmend kaks, kes poolt, vastu erapooletu. kontrollime. nelisada üheksakümmend kaks, kontroll algas. Open and uh, the vote is now. hääletus lõppes. vastu võetud kakskümmend üks poolthäält. järgmiseks nelisada üheksakümmend kolm, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud nelisada üheksakümmend viis langeb ära, jah, langeb, nii et nelisada üheksakümmend neli, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelisada üheksakümmend kuus, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud nelisada üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. nelisada üheksakümmend kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. nelisada üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. viissada poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. viissada üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud viissada kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. viissada kolm. kas on seesama? viissada kolm, kes poolt? vastu, erapooletu, tagasi lükatud. viissada neli poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud, viissada viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, viissada kuus koos, ei siiski mitte, viissada kuus, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, viissada lang-, seitse langeb ära, viissada kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viissada üheksa langeb ära, viissada kümme, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. viissada üksteist on ka juba ära langenud. kakskümmend seitse, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kakskümmend kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kolmkümmend, kontrollime kahtekümmend üheksa. kakskümmend üheksa elektrooniline kontroll, hääletus algas. hääletus lõppes, vastu võetud kahekümne ühe häälega edasi vabandust, aga mu hääl läheb ära, ütleb esimees. kompromissettepanek A, kes poolt? vastu, erapooletu. vastu võetud. muudatusettepanek üks, kes poolt? vastu, erapooletu. vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend üks, kes poolt? vastu, erapooletu. tagasi lükatud. kolmkümmend kaks, kes poolt? vastu, erapooletu. vastu võetud kaks, kes poolt, vastu. kontrollime, muudatusettepanek kaks, hääletus algas. Is... hääletus lõppes. vastu võetud kahekümne viie poolthäälega. muudatusettepanek kolmkümmend viis, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kolmkümmend kuus, kes poolt? ta ei tõsta enam oma käsi. suurepärane. vastu võetud. kolm, kes poolt? vastu. erapooletu. kontrollime. muudatusettepanek kolm The vote is open. hääletus algas ja hääletus lõppes. vastu võetud äh, kaks poolthäält rohkem. kolmkümmend seitse, kes poolt? vastu, erapooletu. vastu võetud. neli, kes poolt? vastu. kontrollime, neli hääletus algas. ja nüüd lõppes. vastu võetud kahekümne kolme poolthäälega. edasi kolmkümmend kaheksa, teine osa, kes poolt? vastu. kontrollime. kolmkümmend kaheksa. väga napp tulemus tundus olevat hääletus käib veel. nüüd lõppes. vastu võetud kaks poolthäält rohkem. muudatusettepanek viis, kes poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend üheksa, kes poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud. kuus, kes poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud nelikümmend, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. nelikümmend kaks, kes poolt, vastu, erapooletu. kontrollime, nelikümmend kaks, nelikümmend kaks. hääletus lõppes tagasi lükatud. nelikümmend neli, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. nelikümmend viis, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. nelikümmend seitse poolt vastu, erapooletu, nelikümmend seitse, kontrollime. hääletus algas. hääletus lõppes, vastu võetud kahekümne nelja poolthäälega viiskümmend, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. viiskümmend üks, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. viiskümmend kaks, viiskümmend kolm ja viiskümmend neli, ei siiski mitte, viiskümmend kaks ja viiskümmend kolm koos, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. viiskümmend neli, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud viiskümmend viis, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viiskümmend kuus, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. viiskümmend üheksa poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. kuuskümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kuuskümmend üks poolt, vastu. kontrollime, kuuskümmend üks hääletus algas. And now it is closed kontroll lõppes tagasi lükatud. kakskümmend üks häält vastu. kuuskümmend kaks, kes poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud. kuuskümmend kolm, kes poolt? vastu, erapooletu tundub, et vastu võetud, aga kontrollime kui soovite. kuuskümmend kolm. hääletus algas. hääletus lõppes, tagasi lükatud üks vastuhääl rohkem kuuskümmend viis koos kuuekümne kuuega, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kuuskümmend kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kuuskümmend üheksa poolt, vastu. oi, see langeb hoopis ära. seitsekümmend. seitsekümmend, kes poolt, vastu, erapooletu. kontrollime, seitsekümmend. The vote is open. hääletus algas And the vote is now. hääletus lõppes. tagasi lükatud nelja häälega. seitsekümmend üks, kes poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek üks, kes poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud. seitsekümmend kaheksa, kes poolt? vastu, erapooletu. tagasi lükatud seitsekümmend üheksa, seitsekümmend üheksa, seitsekümmend üheksa. kes poolt? vastu, erapooletult tagasi lükatud. kaheksakümmend üks poolt, vastu. tundub, et tagasi lükatud kaheksakümmend kaks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kaheksakümmend kolm, kes poolt, vastu, erapooletu. väga raske siit näha, aga pakun, et vastu võetud. kaheksakümmend neli langeb ära, kui kaheksakümmend kolm vastu võeti, kaheksakümmend viis, seega kes poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kaheksakümmend kuus, kes poolt, vastu, erapooletu. vastu võetud. kaheksakümmend seitse, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksakümmend langeb ära, üheksakümmend üks, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kontrollime. seitse hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kolmekümne üheksa häälega. It's not rejected <laughs> ei ole tagasi lükatud ilmselgelt. peaksime tegema pausi, kui meil on nii pikk hääletus olnud üheksakümmend kaks, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kaks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. üheksakümmend kaheksa langeb ära, edasi sada, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada üks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada lang-, kaks langeb ära, sada kolm, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada neli, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada viis, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada kuus, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada seitse, kes poolt, vastu, erapooletu. kontrollime, sada seitse. vaatame, mis on asjade seis. sada seitse hääletus lõppes. tagasi lükatud. sada kaheksa, kes poolt, vastu. kontrollime sada kaheksat ka, sest väga napp tundub see tulemus olevat. hääletus algas, sada kaheksa sada kaheksa, hääletus käib ikka veel nüüd lõppes. vastu võetud ühe poolthäälega rohkem. sada üheksa. kes poolt? vastu. tundub, et tuleb kontrollida, sest nii napp on tulemus. hääletus algas sada üheksa. It's still open hääletus on läbi ja vastu võetud kaks poolthäält rohkem, sada kümme, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek G, kes poolt, vastu kontrollime. kompromiss G hääletus algas um,. The vote is very soon closed. Now it's closed and it's carried by twenty two votes. vastu võetud kahekümne kahe poolthäälega. kompromissettepanek kolm, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada neliteist, kes poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud, sada viisteist poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud, sada kuusteist poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud, sada seitseteist poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. kontrollime. sada seitseteist hääletus algas sada seitseteist, hääletus käib. vastu võetud kolm poolthäält rohkem. kompromissettepanek viis, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada üheksateist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada kakskümmend üks, kes poolt vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kakskümmend ka-, kolm, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kakskümmend kuus, esimene osa. sada kakskümmend kuus, esimene osa, kes poolt? vastu. kas te pole seda veel leidnud? sada kakskümmend kuus, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kakskümmend kuus, teine osa, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kontrollime. kontrollime, teine osa. hästi, teine osa, kontrollime hääletus on läbi, kontroll on läbi, tagasi lükatud uh,. sada kakskümmend seitse, kes poolt, vastu, erapooletu. kontrollime ka seda, sada kakskümmend seitse, kontroll algas kontroll lõppes. vastu võetud üks poolthääl rohkem. sada kakskümmend kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kakskümmend üheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kompromissettepanek kuus, kes poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek seitse, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. Can I ask you for try to be silent? palun vaikust hääletuse ajal. Procedure here suurepärane, aitäh! tõesti, ajage juttu hiljem. sada kolmkümmend kaheksa langeb ära, nii et sada kolmkümmend üheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada nelikümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada nelikümmend üks, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada nelikümmend kaks langes ära. ei, siiski hääletame, sada nelikümmend kaks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada nelikümmend kolm, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada nelikümmend neli ja sada nelikümmend viis üheskoos, kes poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. sada nelikümmend kuus langeb ära. sada nelikümmend seitse, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kontrollime. sada nelikümmend seitse, hääletus algas. ja hääletus lõppes. vastu võetud kolm poolthäält rohkem. sada. viiskümmend neli. sada viiskümmend neli, kes poolt? vastu. erapooletu, vastu võetud. sada viiskümmend viis, kes poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud. sada viiskümmend kuus, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. soovite kontrollida? sada viiskümmend kuus, hääletus algas. hääletus lõppes, tagasi lükatud, kakskümmend vastuhäält sada viiskümmend seitse, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada viiskümmend kaheksa, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu. seda tuleb kontrollida. sada viiskümmend kaheksa, esimene osa, hääletus algas ja lõppes vastu võetud kahekümne kahe poolthäälega. edasi sada viiskümmend kaheksa teine osa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada viiskümmend üheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada kuuskümmend langeb ära. selle seega üheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kuuskümmend üks ja sada kuuskümmend kaks, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada kuuskümmend kolm, kes poolt, vastu, erapooletu kas me saame ko-, veel kord teha? sada kuuskümmend kolm, kes poolt? hästi. vastu? vastu võetud. sada kuuskümmend neli, kes poolt? vastu? erapooletu, vastu võetud. sada kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kuuskümmend kuus, kes poolt, vastu, erapooletu. ei saa päris täpselt näha, nii et kontrollime. hääletus käib ja nüüd on läbi, tagasi lükatud ühe vastuhäälega rohkem. sada kuuskümmend seitse, kes poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kuuskümmend üheksa langeb ära, nii et nüüd hääletame arvamuse üle muudetud kujul, tegemist on nimelise hääletusega ja hääletus algas. And the vote is now closed. Thirty five votes in favor hääletus on läbi, kolmkümmend viis poolt, neli vastu, kaks erapooletut. aitäh raportöörile! Okay, uh, then uh, we are going to have the economic... ja nüüd toimub meil ähm, majandusalane dialoog ja arvamuste vahetus kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta majanduspoolaasta üle ning riikidepõhiste soovituste üle ning oleme siia kutsunud komisjoni asepresidendi Dombrovskise tööhõive ja sotsiaalküsimuste eest vastutava voliniku Marianne Tysoni ning ka volinik Moskovissi. aga tema vabandab. tal ei olnud võimalik täna siia tulla. This is the updated version.